kinnitamiseni ei esita protokolle, on äh,, pretensioone, on need kohad kinnitatud. komisjon on andnud meile teada, et äh, määruse viissada üheksakümmend kuus aastast kaks tuhat üheksa, mis puudutab teatud õigusloomeliste aktide kohandamist äh, kontrolliga menetluste kohta ja see puudutab neljandat osa ja nüüd on terve rida numbreid komisjoni, nõukogu ja nii edasi, dokument, mida ma teile ette ei taha lugeda, seda kõike on teil võimalik seanss on direktist järele vaadata, sellega säästame nii meie kui teie aega ja läheme nüüd meie töökava juurde. esimeste konverents üheksateistkümnendal